Er- kallid kolleegid, ma kuulutan kolmeteistkümnendal märtsil kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, katkestatud Euroopa Parlamendi täiskogu osaistungjärgu uuesti avatuks. Brüsselis ei ole me nüüd juba kaks aastat koos käinud, sellepärast et äh, plenaarisaali lagi vajas parandamist Teile on nüüd saadetud dokument selle kohta, mis töid plenaarisaalis tehti ja see dokument tõestas väga hästi, kui rasked olid need toestustööd ja kui kiiresti see raske probleem lahendati. suur tänu kogu parlamendi administratsioonile, eriti aga INLO peadirektoraadile kogu selle kiiresti korraldatud ja suurepäraselt korraldatud töö eest protokoll ja viimasel täiskogu osaistungjärgul vastu võetud tekstid on teile edastatud, kas teil on selle kohta märkuseid või kommentaare? ei ole, sellega on protokollid kingitud.